Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place. Kallid kolleegid, palun võtke istet. Je veux m'assurer que l'ordre ma tahaksin veenduda selles, et päevakord on kõigile vastuvõetav ja ma teeksin ettepaneku üritada võtta täna läbi nii tänane päevakord kui ka homne päevakord, ehk siis terve päevakord läbi võtta täna. erandiks on punkt number seitse, päevakorrapunkt number seitse, komisjoni teatis investeerimiskava Euroopa jaoks. nii et see Junckeri kava teatis tuleb meil arutlusele üheteistkümnendal detsembril, neljapäevasel päeval. aga kõik ülejäänu üritame me täna läbi võtta, nii et nii tänased kui homsed küsimused. ja nii me siis võidame natukene aega, triloog ju endiselt kestab ja ilmselt peame me triloogi raames kogunema ka homme meie koosoleku esimene osa on siis kinnine, suletud uste taga, nii et palun kõigil nendel, kes ei peaks siin kinnisel koosolekul viibima, saalist lahkuda. ja me räägime siis nüüd päevakorrapunktidest neli, viis ja kuus les points quatre et cinq päevakorrapunktid neli ja viis. see peaks olema ka kinnisel koosolekul, jah, neli, viis ja kuus ikkagi. nii, ehk on nüüd need inimesed saalist välja jõudnud minna